tundub, et on veel saadikuid, kes peavad hääletama. Dalle urne chiedono ancora cinque minuti. urnide juures palutakse veel viis minutit aega Helem is okei okay.? kas nüüd on kõik korras? allora avete votato tutti? kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus on sellega lõppenud ja ma kutsun üles häältelugejaid R üks punkt ühte kogunema, sellega on peatatud istung ning äh, avamisest anname teada ka ekraanidel.